näevad Euroopa Liitu kui bürokraatlikku ja läbipaistmatut, kus kodanikud ei saa kuidagi otsuseid mõjutada. Euroopa Liitu nähakse kui institutsiooni, mis kulutab tohutuid maksumaksjat, summasid maksumaksjate raha ja ei hooli tavaliste inimeste huvidest aga selle koja jaoks ei ole rohkem kunagi piisavalt. Euroopa Parlament igal aastal pakub välja eelarve eelnõu, mis nõuab Euroopa Liidu laekasse üha rohkem ja rohkem raha. Eh, demokraatia tähendab seda, et inimesed tunnevad, et neil on mõju otsuste üle, mis nende elu mõjutavad ja ma arvan, et eh, see oli lähimuspõhimõtte esialgne mõte. ja seetõttu ma teen ettepaneku, et see eh, koda siin lülitab autopiloodi välja, lõpetab selle pideva tsentraliseerimise ja arvestab lähimuspõhimõttega ja laseb liikmesriikide valitsustel otsustada, kas nemad peaksid otsuse langetama või tuleb see otsuse langetamine saata Brüsselisse. niimoodi võite tunduda, või võite leida, et, et keskvalitsuse populaarsus ja kodanike pühendumus äh, paraneb. ma loodan, et see juhtub nii Ühendkuningriigis, kui me lahkume siit. aitäh. ja järgmisena saab sõna kolleeg Stehovski. ma ei ole Brexiti partei liige ja võib-olla erinevalt Brexiti erakonna liikmetes ma külastan meie ameteid ja ma tean, mida nad teevad, ma tean, mida Euroopa Liit teeb. ja kui, kui mina toetan Euroopa Liidu reformimist, ma tean, et see eelarve rajaneb üksmeelel ning üks meel rajaneb komisjoni teatud ettepanekutel, muudatusettepanekutel ja kommentaaridel, mida teevad Euroopa riigid ja parlament. mina ei ela mullis nagu mõned parlamendisaadikud, kes usuvad, et me oleme inimestest lahutatud, et me ei saa aru, mida kodanikud soovivad ma äh, külastan meie valijaid, ma loen audiitorite raporteid ja ma leian, et meil on vaja suurendada äh, näiteks äh, neli koma kolm miljonit eurot vahendeid ametitele, mis antud hetkel tegeleb Galileoga ja kui me tahame muutused lõpetuse, lõpule viia Euroopa ametites, siis meil on neid vahendeid hädasti vaja Ehm, meil on vaja vahendeid selleks, et toime tulla uute väljakutsetega, et tagada julgeolek meie kodanikele, e-, et meil oleks kõik korras navigatsioonisignaalidega, nii et, et ma loodan, et täiendavad vahendid leitakse ja ma loodan, et e, Soome eesistujana on üks parimaid eesistujaid, ta suudab leida kompromissi, mis on hea nii nõukogule kui parlamendile härra Sokol tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas olete nõus, härra Sokol, palun? aitäh, lugupeetud president. härra Stehovski, te rääkisite eh, kolleegidest Brexiti parteis. mina tahaksin teie käest küsida, miks nad nende arvates on nii rahulolematud, kui Euroopa Liitu ei eksisteeriks Äh, siis ei oleks neil ju mitte kunagi võimalik teha äh, selliseid avaldusi. milles äh, te näete selle leviva desinformatsiooni põhjust? Nemad on saanud igasuguseid tagasimakseid, aga ikka ei ole nad rahul. miks nad teie arvates on rahulolematud, mina sellest aru ei saa aitäh, et andsite mulle võimaluse vastata. mul ei lähe isegi kolmekümmend sekundit vaja mina õppisin Austrias psühholoogiat ja äh, äh, ma puutusin kokku väga paljude frustreerunud inimestega. me pidime uurima väga palju neid frustratsioonijuhtumeid ja ma arvan, et see diagnoos sobiks ka paljudele äh, Euroopa Parlamendi saadikutele. Need on täpselt samad sümptomid, mida nägin siis, kui Austrias õppisin aitäh. ja nüüd härra Deutsch, lugupeetud äh, president, kallid kolleegid, me võime öelda, et, et ei ole head eelarvet, on lihtsalt see eelarve, mille me vastu võtame. kallid kolleegid, ma teen ettepaneku, et me hääletuse ajal homme selle ettepaneku äh, eelarve osas äh, vastu võtame äh, ja ma teen ettepaneku, et me toetame seda ette, eelarve ettepanekut, jah, loomulikult sellega on väga palju probleeme ja me võime neile ka viidata, aga parlamendi ettepanek sisaldab ühte ettepanekut, Äh, mis, äh, mille initsiaatoriks olen mina, jutt käib kolmest miljardist eurot. Äh, et meil on vaja seda summat ühtekuuluvusele. niimoodi on meil võimalus vältida sellist olukorda, ja luua hea alus tulevasele mitmeaastasele finantsraamistikule ja ma palun, et parlament seda toetaks. aitäh, kolleeg Kirtsos järgmisena. aitäh, lugupeetud president. ma tahaksin meie Briti kolleegidele öelda, et ärge muretsege oma kulutuste pärast, sellepärast meil on äh, kolmeprotsendine eesmärk igal aastal ja kui te räägite siin neljast või viiest protsendist rahvuslikust kogutulust, siis äh, härra Johnson on andnud juhtnöörid ka avaliku sektori kulutusi suurendada äh, selleks, et rahva pahameelt leevendada, seda pahameelt, mille Brexit on põhjustanud nii et, et britid tahavad eelarvet suurendada neli-viis protsenti, meie ainult kolm protsenti. nii et, et mõelge tagasi selle peale, mis viimase kümne aasta jooksul on juhtunud äh,. täiesti selge on see, et meil on vaja täiendavaid vahendeid ja ma arvan, et äh, nõukogu peab parlamendil aitama äh, ehm, soovitavale tasandile, tasemele jõuda. aitäh, härra Jarubas järgmisena. jah ehm, ma tahaksin kõigepealt tänada meie raportööre selle eest, et nad on väga hea kompromissi leidnud. jah, Euroopa Liit peab olema aktiivsem olulistes valdkondades äh, aastal kaks tuhat kakskümmend, seega eelarvet tuleks kahe koma seitsme miljardi euro võrra suurendada võrreldes komisjoni esialgse ettepanekuga. meie oleme esitanud äh, ettepaneku sada seitsekümmend üks miljardit eurot selleks, et äh, kliimat kaitsta, äh, edendada noorsootööhõivet, Erasmust ja VKE-de toetamist, samuti teadus- ja arendustegevust, sealhulgas selline oluline teadusuuring, mis puudutab kasvajaid ja vähki meil on äh, samuti vaja tegeleda seakatku vastase võitlusega, tegemist on tõsise haigusega, mis on äh, tabanud äh, väga paljusid liikmesriike ja sealhulgas ka Poolat. samuti tegin ettepaneku innovatiivseks programmiks pimeveebi jälgimiseks meie peaksime toetama vastavaid talitusi, et nad saaksid kodanikke kaitsta äh, pimeveebis aset leidva illegaalse tegevuse eest. daamid ja härrad, ma loodan, et homme leiab see kompromiss ka toetust suure enamuse poolt. aitäh ja nüüd saab sõna kolleeg Haava Rahvaparteist lugupeetud president, äh, härra volinik, daamid ja härrad, kallid kolleegid, ma tahaksin teid tänada võimaluse eest sõna võtta. mina olen uus parlamendisaadik ja äh, mul oli hirm, et ma jään siia saali üksi, sellepärast et ma näen, et igaüks, kes sõna võtab, läheb kohe saalist ära. ja väga demokraatlik oleks see, kui me saaksime üksteist kuulda, üksteisele otsa vaadata. me räägime solidaarsusest siin, me räägime Euroopast. meil on äh, suurepärane võimalus äh, siin äh, üksteist kuulata ja see aitab meil meie ülesandeid täita paremini. me ei ole nõus sellega, et eelarvet kärbitakse. mina ei saa hääletada selliste kärbete poolt, iseäratis need, mis puudutavad summasid kohalike kogukondade arendamiseks. me soovime väga palju eesmärke saavutada selles valdkonnas, aga eraldame vähem raha. Euroopa peaks olema olema aga väga oluline poliitilisel areenis, kliimamuutustega võitlemisel, konkurentsi vallal. me soovime äh, rohkem vahendeid digitaliseerimiseks, rohkem suure, rohkem so sotsiaalset võrdsust ja selleks kõigeks on, ähm, on meil vaja ka äh, olla siin saalis ja kuulata üksteist. aitäh, aitäh. ja äh, proua Spiraki järgmisena. aitäh äh, president, äh, volinik Oettinger, äh, nõukogu esindaja. meil on äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarves kärped ja kui me vaatame, mida need puudutavad, äh, töökohtade loomist, noorsootagatist, teadusuuringuid ning EFSi suutlikkust investeeringuid ligi tõmmata kui me vaatame mitmeaastast finantsraamistikku, siis see tähendab, et järgmine eelarve äh, või järgmine finantsraamistik kahekümnendast aastast kahekümne seitsmenda aastani äh, peab selle kõik kuidagi tasa tegema. meil on äh, vaja sellist nõndanimetatud õiglast üleminekut. see on väga oluline selliste riikide jaoks nagu minu enda kodumaa Kreeka meil on vaja raha leida selleks, et me suudaksime toime tulla kliimamuutustega ja kõigi ol teiste oluliste kuluartiklite jaoks ka. me peaksime need kärped uuesti läbi vaatama ja kasutama kogu paindlikkust, mis meil on. nüüd oleme registreeritud kõnelejate nimed Äh, ammendanud ja nüüd alustame vaba mm, mikrofoni vooruga ja kolleeg Tšuvada kõigepealt ja kolleeg Tšuvataro. Äh, suur aitäh. ma olen arst, äh, kiirabiarst Rumeenias ja tahaksin täna rääkida oma linnast, oma haiglast Äh, seoses selle Euroopa projektiga väga oluline on äh, hoolitseda inimeste tervise eest, me, äh, meil on mitmeid programme, ähm, need programmid aga vajavad rahastamist Äh, meil on väga oluline, et Euroopa tasandil äh, sellist erakorralist meditsiiniabi, katastroofiabi, äh, looduskatastroofide ohvritele osutatavat abid korralikult rahastatakse, meil on vaja tõhu-, tõhusalt reageerida sellistele sündmustele ja tahaksin siin võtta sõna kõikide oma patsientide ja potentsiaalsete patsientide nimel, paluksin Euroopa Komisjonilt et ärge töötage vastu Euroopa kodanikukaitsemehhanismide väljatöötamisele, meil on vaja arste, meil on vaja logistikat, meil on vaja terapeutilise sekkumise võimalus, see on tõepoolest oluline, me peame hoolitsema selle eest, et kõikidel liikmesriikidel oleksid sellised vahendid ja võimekused olemas ja Need on asjad, mida rahastatakse Euroopa Liidu eelarvest, nii et, et meil on vaja eelarvest vajalikke vahendeid selleks, et me äh, saaksime äh, võidelda näiteks ka vähi, vähi vastu Euroopa tasandil. Äh, meil on väga oluline, ärgem unustagem, et see ühtsus mitmekesisuses kehtib ka tervise kohta. ja sõnavõtuks on aega ainult üks minutit ja kolleeg Wallace saab järgmisena sõna. Äh, komisjon räägib äh, ühest asjast äh, ja teisest asjast, räägib kliimameetmetest, noortest, inimõigustest, ähm, pidev majanduskasv, aga ei sobi kliimameetmetega kokku. tootmine kasvab, emissioon, heitmed kasvavad, me seisame praegu silmitsi äh, erakorralise olukorraga, aga me ainult räägime ja tegusid ei ole, tegusid ei tule kuskilt. me kogu aeg räägime, et meil on vaja rohkem eelarvevahendeid. jah, väga hea on raha vihma, äh, on äh, raha mustadeks päevadeks kõrvale panna, aga meil on vaesus, meil on töötavad vaesed Ehm, pensionid on väga väikesed Euroopas, miks me ei kasuta seda raha, mille me oleme kõrvale pannud ebavõrdsuse kõrvaldamiseks, te räägite inimõigustest, jah, inimõigused on väga suur teema, ehm, õigus elamisväärsele palgale, eluasemele, tervishoiule ehm, miks me ei eralda selleks kõigeks rohkem raha, räägime Euroopa väärtustest, vabaühenduste aitamisest Äh, et need on demokraatia ja õigusriigi aluseks. Äh, õigusriik, äh, aga kuidas me räägime, kui räägiks kataloonide vangistamisest, Julian Assange'i vangistamisest, meil on väga palju ebakõlasid selles lähenemises. köszönjük szépen, most megadom a szót Szokol képviselőtársunknak. ja kolleeg Sokol Rahvaparteist saab järgmisena sõna suur aitäh, lugupeetud president, kliimamuutused, tehnoloogilised arengud, ränne, uued geopoliitilised väljakutsed, need on kõik asjad, millega Euroopa Liit seisab silmitsi. mul on väga hea meel, et ähm, parlamendi ettepanek on äh, kõige edumeelsem ja me ei ole unustanud ühtekuuluvuspoliitikat ega ühtset põllumajanduspoliitikat mis on solidaarsuse aluseks, millele Euroopa Liit rajati, äh, solidaarsusele vähem arenenud äh, liikmesriikidega nagu Horvaatia, kust mina pärit olen. Äh, parlament on teinud ka ettepanekud, me suurendaksime rahastamist Horisont kahe tuhande kahekümnele ühe miljardi euro võrra meil on vaja võrdset äh, regioonide vahelist vahendite jagamist. kui me räägime Horisont kaks tuhat kakskümmend programmidest, siis ebaproportsionaalselt suur hulk äh, rahast läheb rikastesse riikidesse, kus on hästi arenenud infrastruktuur ja kellel on seetõttu eelis võrreldes vähem arenenud liikmesriikidega ma arvan, et me peaksime tasakaalustama lähtepositsiooni, mis liikmesriikidel on äh, läbi ühtekuuluvuspoliitika, nii et ka vähem arenenud liikmesriigid saavad äh, arenematule järgi, arenematule järgi jõuda ja saavad raha Horisont kahe tuhande kahekümnest. aitäh ja Sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel. jah, teie saate sõna. Äh, minu nimi on Mavridis, ütleb kõneleja igaüks, kes soovib tugevat Euroopat, peab leidma kuskilt ka raha, et see tugevam Euroopa saaks teoks. jättes arvud kõrvale, volinik, ma kuulasin teid, kui te räägite projektidest, te rääkisite Türgist ja sellest, kuidas sealt tuleb Euroopa jaoks lisandväärtus. volinik kui see oleks olnud eelmise ametiaja jooksul juhtunud ja me oleksime sellest projektist rääkinud, siis me oleksime võib-olla aru saanud, mida te mõtlete. viis aastat tagasi me oleks sellest aru saanud, me tegime, nagu te tahtsite ja mis te juhtu- ja mis juhtus. türklased õõnestavad endiselt demokraatiat Ateenas, Põhja-Süürias Nad äh, äh, on tunginud äh, Küprose majandusvööndisse. mul on teile üks küsimus. kas te tõesti usute, et samasugused meetodid annavad nüüd viis aastat hiljem teistsuguseid tulemusi? ja viimasena kolleeg Kalahan Renew fraktsioonist. me räägime siin Äh, asjadest, mis mõjutavad äh, kõiki äh, parlamente. ka liikmesriikide valitsustele on majanduskasvu ja stabiilsuspakti poolt piirangud seatud. me räägime väljakutsetest, mis Euroopas ees, ees seisavad, demograafilised väljakutsed, vananev rahvastik, keskkond, probleemid teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooniga ja veel paljud teised valdkonnad, kuhu me ei ole suutnud piisavalt raha investeerida Äh, see ei ole ainult Euroopa Liidu probleem, see on ka liikmesriikide probleem ja me peame läbi vaatama, kuidas me hindame tulevasi investeeringuid äh, ja majanduse valdkondi, kuidas me neid pikaajaliselt arendame. Äh, majanduskasvu ja stabiilsuse pakt on takistuseks tuleviku investeeringutele ja ma usun, et Euroopa Liidu eelarve on lihtsalt väikene aspekt sellest üldisest probleemist, millega me peame tegelema, nii et, et ma kutsuksin kõiki üles äh, vaatama seda teemat laiemalt, äh, vaatama uuesti läbi majanduskasvu ja stabiilsuse pakti, et me saaksime investeerida keskkonda, haridusse ja sellesse teistesse olulistesse valdkondadesse, mis muudavad Euroopa Liidu dünaamilisemaks. suur tänu, sellega me oleme vaba mikrofoni vooru ammendanud ja annan nüüd sõna volinik Oettingerile, palun. proua president, daamid ja härrad. oma töötajatega kuulasin väga täpselt kõiki teie mõtteid, kommentaare, kriitikat ja järgnevatel päevadel hindame me neid kõiki veel kord ja paari päeva pärast kirjutame teile siis ka kirja, kus on parlamendi muudatusettepanekud sees täpselt samamoodi nagu ka nõukogu muudatusettepanekud, mis meieni on juba jõudnud. selles kirjas hindame siis mõlemaid ettepanekuid. parlament palus järele mõelda reservi üle ja ka tingimuste üle, mis sellele reservile pannakse. edastame ka need teile selle kirjaga ja loodame, et kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve on siis võimalik äh, rakendada ka ilma reservideta Mikk Wallisi sõnavõtt oli väga huvitav, sellepärast kommenteeriksin seda natuke. küsimus on ju tegelikult selles, kas majanduskasv on halb kliima kaitseks. ma ei ole sellega nõus, et see nii oleks. ma kujutan ette, et majandus võib kasvada aga mitte nii, et ta kahjustaks kliimakaitset, vaid otse vastupidi, ta to-, võib seda kas toetada või et majanduskasv võib olla ka kliimaneutraalne, lihtsalt paar mõtet selle kohta. näiteks kogu teeni-, teenindussektor, vanurite hooldamine, ümberõpe, edasiõpe, laste päevahoole sellega on võimalik majandust kasvatada, aga sellel pole mitte mingit pistmist CO2 heitmete ega ka kasvuhoonegaasidega. nii et tegelikult on küsimus selles, kus majandus kasvab. teiseks, kui rääkida siin sünergiaefektidest ja sellest, et peaksime rohkem kasutama tuuleenergiat ja Iirimaal ju tõesti kasutatakse seda palju, siis tuuleenergiaparkideks on vaja terast, vaske ja betooni kuidas teras, vask, alumiinium ja to toodetud saavad. tavaliselt väga tõhusalt ja keskkonnasõbralikult, kui neid toodetakse siin Euroopa Liidus või kui need tuuakse mujalt vanadest tehastest, siis tõesti kahjustatakse kliimat. nii et tõesti, majanduskasv, SKT kasv ei ole üks-ühele seotud äh, kliima saastamisega, meenutaksin teile, et Euroopa Liit on viimastel aastatel väga selgelt kasvanud, sellegipoolest CO2 heitmed on vähenenud. mitte küll piisavalt, aga siiski päris palju. nii et heitmete lahtisidumine majanduskasvust on võimalik ja me saame seda ka tõestada ja viimane punkt, me peame ju majandust kasvatama seal, kus äh, piirkonnad on alaarenenud Euroopas. mina tahan näiteks, et Bulgaaria äh, maapiirkonnad ja ka Ida-Horvaatia maapiirkonnad oleksid heaolult samal tasemel kui Dublini äh, linn ja Stuttgardi linn. just sellepärast meie ühtekuuluvuspoliitika taristupoliitika on väga tähtsad ja seega tõesti majanduskasvu on võimalik saavutada nii, et see heitmed on lahti seotud majanduskasvust. aitäh! järgmisena saab sõna härra Tiilikainen, palun nõukogu nimel. aitäh, president! lugupeetud rahvasaadikud, volinik, daamid ja härrad kuulasin väga täpselt teie argumente, mille tõite välja sellel elaval arutelul ja nägin, et meil on tõesti erinevad arvamused. suur tänu raportööridele, variraportööridele, komisjonide esimeestele ja fraktsioonide esindajatele oma väga selgete argumentide eest see aitas selgitada Euroopa Parlamendi seisukohta ja, ja prioriteete ja ma informeerin siis oma kolleege nõukogus sellest. mõned teist mainisid, et kokkuleppe sõlmimiseks on vaja kahte osapoolt ja mõlema nõusolekut. nõukogu annab endast kõik selleks, et pidada konstruktiivset dialoogi selleks, et me saaksime jõuda kokkuleppele kahe tuhande kahekümnenda aasta eelarve osas vastavalt tähtaegadele, mis paika pandud lepingus nii et suur tänu teile. suur tänu. nüüd saab sõna proua Holmaier raportöörina selleks, et arutelu kokku võtta lugupeetud volinik, lugupeetud nõukogu esindaja, kallid kolleegid. kõigepealt äh, tuleksin kolleeg Kra sõnade juurde, kes äh, toonitas riiklikku pädevust ja ütles, et äh, Euroopal ei ole siin mitte midagi teha ja et Euroopa on kodanikest kaugenenud. kas te olete üldse tegelenud nende eelarvenumbritega, millega me siin, millest me siin räägime? kas te näiteks teate, et meil on siin vähiuuringud piiriüleselt, ülikoolid teevad omavahel koostööd, kas te olete kunagi rääkinud ka sellest, kuidas kütteelemente välja töötatakse, kuidas erinevate äh, küttesüsteemide koostalitusvõimet parandatakse piiriüleselt? siin just volinik ka mainis, et äh, terasetööstuses CO kahe heitmeid kasutatakse keemiatööstuses edasi selleks, et meil oleks äh, ähm, heitmevaba äh, terasetööstus, see on kõik konkreetselt juba olemas ja kui te ütlete, et kliimamuutusi ja nende järelmõjusid ei ole, siis ma võin teile öelda, et äh, kui me ei tegeleks sellega, siis äh, ei mõjutaks mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma kliimat. me tõesti soovime olla keskkonnasõbralikud, puhtad, rohelised ja tahame, et meil oleks üle ilma konkurentsivõimeline äh, teadustöö. see on see, mille poole me püüdleme. erinevad head pooled tuleb kokku panna. lugupeetud nõukogu esindaja Soomest, ausalt öeldes ma soovin teil tõesti rohkem äh, koostööd, mitte lihtsalt sõnu. muidugi me teame, et me peame olema kompromissialtid, aga nõukogu peab ka natukene ennast liigutama, kas või millimeetri võrragi. ja ma tõesti tahan, et me veel enne viieteistkümnendat novembrit üksteisega räägiks, sest ma leian, et parlamendi eesmärkide üle tasub rääkida ja me peaksime üritama üheskoos välja saata tugeva sõnumi selleks, et et siin need britid, kes siin ainult negatiivse poole välja tõid, teile ma tahan öelda, et ähm, kontrollikoda tegeleb ka Ühendkuningriigiga, on ka riiklikud auditid äh, ja siin on tõesti probleeme, on juba öeldud, et näiteks Velsis ei peeta kinni äh, standarditest, nii et tõesti, kui meil on vigu, siis me tahame neid parandada ükskõik kus Ühendkuningriigis, Saksamaal, aga me saa-, tahame, et meil oleks mõistlik eelarve ja et me austaks üksteist ja et meil oleks eelarve, millega oleks võimalik edasi liikuda, see on minu jaoks tähtis. aitäh ja nüüd saab sõna raportöörina proua Guardiasabal Rubial, palun aitäh, president. proua Hoolmeier võttis selle arutelu juba väga hästi kokku. kui institutsioon on läbirääkimistes paindlik, siis Euroopa eelarve on ka parlamendi eelarve, me oleme tõesti paindlikud. teen lihtsalt lühidalt, kuna oleme väga palju ajast maha jäänud, suur tänu proua Holmeierile tehtud töö eest, aitäh ka kõikidele teistele, kes olid kaasatud äh, meie seisukohtade väljatöötamisse. ja me ei tea, kas me eelarve võtame vastu volinik Oettingeri taktikepi all või tema järeltulija taktikepi all. volinik Oettinger, me tõesti oleme veetnud pikki öid läbi rääkides. Äh, need läbirääkimised on alati olnud konstruktiivsed ja me oleme alati võidelnud Euroopa Liidu eelarve eest oleme läbi vaadanud palju numbreid, oleme vaadanud, millist kahju tooksid kaasa kärped, nii et aitäh suurepärase koostööst ja ma loodan, et me kohtume varsti uuesti. aitäh! sellega on see arutelu lõppenud ja homme toimub selle üle hääletus. enne kui läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, lubage mul teile infot edastada eh, ITRE, libe ja juuri komisjoni paranduste kohta, mis eile juba äh, siin parlamendis avalikustati täiskogul, siin ei ole tehtud äh, taotlusi hääletusteks ning sellepärast vastavalt artiklile kakssada nelikümmend üks lõikele neli kodukorras on need parandused vastu võetud suur tänu teile. ja nüüd läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. meil on tegemist Petri Sarvamaa raportiga kahe tuhande seitsmenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa varjupaiga küsimuste tugiamet EASO. dokument A üheksa null null üksteist murd kaks tuhat üheksateist on see dokument, mida me hakkame nüüd arutama. enne kui alustame aruteludega, tahaksin teie tähelepanu pöörata sellele, et äh, vaba mikrofoni vooru jaoks on võimalik ennast äh, elektrooniliselt äh, registreerida, sellepärast palun teil alati arutelule tulles ka hääletuskaart kaasa võtta, sest siis saate elektrooniliselt ennast registreerida. ja nüüd saabki kohe neljaks minutiks sõna kolleeg Sarvamaa, kes on raportöör. aitäh, president kõigepealt suur tänu Kontrollikojale, komisjonile, ametite võrgustikule ja ka parlamendi töötajatele äh, suurepäraselt tehtud töö eest kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmisel. täna me arutame tõesti veel viimaseid eelarve heakskiite sellel aastal. ametid on väga selgelt nähtavad liikmesriikides ja nad mõjutavad ka otseselt ka kodanike elu. ja see on eriti, see kehtib eriti Euroopa varjupaigaküsimuste tugiameti EASO kohta. põgenikekriis raputas Euroopat kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ja isegi kui statistika näitab, et kriis on kontrolli all, tuleb meil siiski hoolitseda selle eest, et meie asüülisüsteem oleks võimeline vastu panema ka uutel kriisiaegadel. ja just sellepärast raha, mida Euroopa Liidu eelarvest kasutatakse, tuleb kasu-, seda tuleb kasutada tõhusalt ja tuleb vältida ükskõik milliseid pettuseid. kahjuks EASO puhul seda ei ole võimalik öelda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta kohta. Äh, kontrollikoda on oma arvamuse selle kohta avaldanud, mis puudutas äh, siis kõikide ametite arveid, äh, maksekohustusi ja kulukohustusi välja arvatud ja kiitis nad heaks, välja arvatud Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti puhul meil on kahju, et selline otsus langetati. kontrollikoda äh, ütles, et äh, maksed ei olnud kooskõlas avaliku hanke reeglite ja menetlustega. just sellepärast märtsis kaks tuhat üheksateist Euroopa Parlament otsustas edasi lükata eelarve täitmisele heakskiidu andmise ja samamoodi lükata siis edasi kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve lukkupanek ja just sellepärast peaaegu ühehäälselt eelarve kontrolli komisjon otsustas ka mitte heakskiitu anda ja põhiliselt arvestati siin järgmiste küsimustega. kõigepealt Olafi menetlus tõi välja selle, et oli probleeme avaliku halduse reeglitest kinnipidamisega, Euroopa vahendeid oli väärkasutatud, äh, samamoodi oli probleeme personaliküsimustega, andmekaitsereeglitest kinnipidamisega, kiusamisega töökohal ja samamoodi ei koheldud alati töötajaid korralikult. teiseks, süstemaatiliselt tulid välja vead ka äh, sisekontrollisüsteemis ja kolmandaks äh, ähm, maksete vigade määr oli üle seitsme miljoni euro ehk siis kümme koma kolm protsenti kõikidest maksetest, mis EASO-s tegi kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. sellele lisaks tuleb meil veel välja tuua ka seda, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet rakendati ka eelmise, eelmiste juhtide taktikepi all ja see puudutab siis ainult seda aastat, kahe tuhande seitsmeteistkümnendat aastat. meil on väga hea meel, et uus juhtkond on lubanud välja viia suured reformid ja me eh, kiidame heaks eh, sisekontrollisüsteemide reformimise. sellegipoolest me ei kavatse eh, siin ohverdada äh, korralikku vahenditega ümberkäimist ja ma loodan tõesti, et Euroopa Parlament seda ei tee selliste probleemidega, mis tulid välja kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal EASO-s ja seega eelarve täitmise mitte heakskiitmine on ainus võimalus. suur tänu ja nüüd saab Euroopa Komisjoni nimel sõna volinik Oettinger kolmeks minutiks, palun lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad, rahvasaadikud. väga palju küsimusi tõstatati kohe alguses, raportöör Sarvamaa, teile suur tänu tehtud töö eest. ma arvan, et mis puudutab EASO-t ja kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvet, siis tõite kõik väga hästi välja. olete seda kõike väga põhjalikult analüüsinud. EASO mängib võtmerolli Euroopa rändepoliitikas ja ka Euroopa Liidu liikmesriikide nõustamisel rändepoliitikas. EASO panustab väga palju Euroopa varjupaigasüsteemi ülesehitamisse me soovime teha edasisi samme selleks, et EASO roll jääks sama tähtsaks. ja siin mängib ka usaldus ja solidaarsus koha peal väga tähtsat rolli. EASO on liikmesriikide partner, ta toetab liikmesriikide varjupaigasüsteeme just nendes riikides, kus on väga palju asüülitaotlusi. ka rändajate ümberpaigutamine, kui liikmesriigid neid vabatahtlikult vastu võtavad, on EASO pakutav teenus. ja selleks, et tagada riiklike varjupaigasüsteemide konvergents, on EASO välja töötanud normid vastuvõtmiseks, mis peaksid kogu Euroopas kehtima liikmesriikidel on õigus kasutada EASO öö, ähm, teadmisi ja oskusi, näiteks kui on vaja täpselt teada saada, millised olud valitsevad äh, pagulaste päritoluriigis, EASO saab seda infot edastada. ametitöö on väga tähtis ja just sellepärast komisjon EASO juhtimise äh, ja varasemad probleemid ka välja tõi ja neid ka tõsiselt võtab. see on väga tähtis, äh, tagamaks EASO töö meie jälgime olukorda EASO-s ja toetame püüdlusi ametitöö parandamiseks, täpselt samamoodi nagu ka vigade kõrvaldamiseks. ja näiteks äh, värbamise avalike hangete puhul äh, on meie jaoks ka väga tähtis sisejuhtimise kvaliteet toetasime EASO juhtkonda väga aktiivselt ja palju selleks, et varasemaid vigu kõrvaldada. see puudutas just eelarvet, eelarve täitmist, avalikke hankeid ja personali värbamist. teeme seda tööd edasi ka tulevikus. üks asi peab aga selge olema. meil on kahte erinevat sorti ameteid Euroopa Liidus. meil on rakendavad ametid, mis on siis äh, osa äh, ülesannete täitmisest komisjonis ja teiseks detsentraliseeritud ametid. Äh, meil see kõik on ka teises õigusega niimoodi paika pandud, selline õigussüsteem ja komisjoni tegevus on siin piiratud ja ka meie vastutus. haldusnõukogu on põhiline otsustaja, seal on kõikide liikmesriikide esindajad, komisjonil on äh, haldusnõukogus kõigest kaks kohta. ja põhiliseks vastutajaks on siis juhtkond ise. nii et põhimõtteliselt need detsentraliseeritud ametid asuvad äh, parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel olevas kolmnurgas ja korralikku järelevalvet äh, kui sellist äh, ei ole olemas ning ka seda näitavad minu kogemused viimase kümne aasta jooksul. ja just sellepärast äh, ma leian, et me peaksime tegema nõukogule ettepaneku, et detsentraliseeritud ametid, mille tähtsus viimastel aastatel on väga äh, Äh, tähtsad ametid saanud ja just sellepärast me peame ka neile selged kontrollireeglid peale panema, et kes vaatab nende õiguslikku tööd, nende erialast tööd ja nii edasi. kas selleks on komisjon või keegi teine, ükskõik, aga otsust on vaja. meil on vaja tõesti ametit, äh, mis tõesti kõik see aeg toimib äh, iga päev ja et tema töö oleks kontrollitud kui amet ise peab vigu kõrvaldama, siis tekib seal probleeme huvide konfliktiga ja just sellepärast tuleks meil seda süsteemi muuta, see oleks meie ühine ülesanne ja ka õppetund minevikust. meil on hea meel selle üle, et haldusnõukogu töö ja ka tegevdirektori asetäitja töö on vilju kandnud kuuekümne kaheksast meetmest kuuskümmend üks on lõpetatud ja kontrollikoda, koda on samamoodi öelnud, et vigu on kõrvaldatud, siin tuleb tõesti parandada avaliku hanke ja sisekontrolli meetmeid ja samamoodi ka värbamispoliitikat. kahe tuhande üheksateistkümnendal aastal tehti värbamispoliitikas juba suuri edusamme, sellepärast et sada inimest saja seitsmekümne viiest uuest värvatavast on tööle võetud ähm,. uued juhikohad on täidetud ja me loodame, et uus direktor proua Gregori, kes paar kuud tagasi tööle asus äh,, jätkab seda tööd ja hoolitseb kõikide soovituste täitmise eest selleks, et EASO usaldusväärsus sajaprotsendiliselt taastada. komisjon jälgib nende meetmete elluviimist. Olafi aruande on komisjon läbi vaadanud ja leiab, et haldusnõukogu peab edaspidi koos komisjoniga töötajaid värbama. me oleme üheskoos välja töötanud meetmeid, millega vältida tulevikus sarnaseid probleeme. komisjoni jaoks on väga tähtis EASO juhtimine selleks, et äh, amet toimiks ja me oleme valmis siin ka abi andma. peame hoolitsema selle eest, et asüülipoliitika probleemid saaks lahendatud ja juba kolm aastat tagasi me tegime ettepaneku, mille kohaselt EASO-st peaks saama täieõiguslik asüüliagentuur. ja just sellepärast pöördumegi parlamendi ja liikmesriikide poole palun vaadake meie ettepanekud kiiresti läbi selleks, et me saaksime vastava seadusandluse ka selle kohta vastu võtta. aitäh! suur tänu ja nüüd saab sõna kolleeg Štehhovski, palun. suur tänu. lugupeetud volinik, lugupeetud raportöör. kõigepealt aitäh härra Sarvamaale kes on meie raportöör selles küsimuses, tema töö oli hästi tehtud, aga tema tutvustav sõnavõtt oli väga selge ja ta kirjeldas väga selgelt meile, milles probleemid seisnevad mina olen käinud Maltal EASO-t külastamas igal aastal, olin seal ka kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja mäletan ameti tutvustus, nad näitasid, kuidas nad tahavad laieneda, kuidas nad tahavad uute ülesannetega toime tulla ja nii edasi ja nii edasi ja neid toetati, nemad soovisid saada kõige, üheks kõige suuremaks ametiks Euroopa Liidus ja mis pärast skandaali juhtus? amet äh, talluti lihtsalt jalge alla pärast skandaali, sellepärast et see, mis selles ametis juhtis, juhtus, oli lihtsalt skandaalne ja me peaksime päris selgelt välja ütlema, et mitte midagi selle sarnast ei ole vastuvõetav. siin tänada Olafit ähm, Euroopa Kontrollikoda, kes tegi koostööd selles küsimuses, kahjuks ei ole nende töö veel ühele poole jõudnud, sellepärast et nendelgi ei ole piisavalt ressursse. ja pärast uuringut ähm, tehtud selgitus näitas, et tegemist on momentum morega kõikidele teistele ametitele ja see, et seda ei tohi mitte kunagi enam juhtuda. ja nüüd see härra Voltus, sotsiaaldemokraadid vabandust, proua Walters, vabandab tõlk. EASO on Euroopa Liidu rändeküsimustega tegelev oluline asutus, see aitab suurendada stabiilsust Euroopa piiridel ja ränne on muutunud ebastabiilsuse tõttu üheks kõige murettekitavamaks ülesandeks Euroopa Liidus. EASO ülesanne on suur, nad, EASO peab äh, rände varjupaigapoliitikat koordineerima, parandama ühise varjupaigasüsteemi rakendamist ning toetama liikmesriike, kes on sattunud surve alla, näiteks Kreeka ja Itaalia selleks, et Euroopa varjupaiga küsimuste tugiamet oma kõikide oluliste ülesannetega toime tuleks, on neil vaja meie toetust ja sotsiaaldemokraadid tõesti neid toetavad, aga paraku eelarve kontrolli vaatenurgast kahe tuhande seitsmeteistkümnes aasta ning eelmine aasta on olnud aastad, kus vigu oli mõndasi, nii mõndagi nii personali haldamises kui ka maksete väljamaksmises ja seetõttu sotsiaaldemokraadid ei saa homme hääletada selle poolt, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiit antaks aga samas võib öelda, et pärast kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal juhtkonna vahetamist ja pärast seda, kui on ametisse nimetatud uus direktor, on tehtud nii mõndagi Äh, ja nii mõneski küsimuses on saavutatud edu ning äh, seda tööd jätkatakse tulevikus. tegevdirektor äh, on ära teeninud meie toetuse oma edasises töös ning mul on hea meel, et meie resolutsiooni ettepanekus pööratakse rõhku ka sellele positiivsele arengule. EASO peaks näitavad kõik märgid suutma mineviku taga selja taha jätta ning täita oma raskeid ülesandeid Euroopa varjupaigapoliitika elluviimisega seoses. ma loodan, et me saame nüüd pilgud tulevikku suunata, meil on vaja Euroopa varjupaigaküsimuste tugiametit selleks, et rändega seotud ülesannetega toime tulla ning edaspidi hoida inim-, ära inimlikke tragöödiaid meie piiridel. suur tänu, kolleeg Strugario. Renew Euroopa, palun, teil on sõna. domnule comisar, dragi colegi, factual și ca un minimum pe care îl dat-. suur tänu. ma arvan, et äh, me peame toetama varjupaigapoliitikat ning peame keskenduma oma prioriteetidele, me ei saa siin äh, samas aga anda äh, heakskiitu sellisele eelarvele, seitse koma seitse miljonit eurot tuleb eurooplaste äh, taskutest ja nende puhul ei ole eelarvest menetluse põhimõtteid järgitud. me peame vaatama, mida ütleb äh, Olav, tegemist on vastutustundetu Euroopa vahendite kasutamisega ning sellise käitumise puhul tuleb arvesse võtta ka seda, et ei ole austatud isikuandmete kaitsepõhimõtteid alati, samas Euroopa institutsioonid peaksid olema teistele eeskujuks ning käituma vastutustundlikult ka raha küsimuses. Euroopa kodanikud usaldavad meid selles küsimuses eelmisel aastal langetasime sarnase otsuse selles tähtsas, tähtsas küsimuses. me tahame, et meie institutsioonid toimiksid hästi, sellised ametid toimiksid asja. Euroopas ei saa lubada seda, et institutsioonid kasutavad vahendeid valesti ja me ei ole ära unustanud seda, et tegemist on tähtsa teemavaldkonnaga, varjupaigapoliitika valdkonda ja loodame, et algatatud reformid jätkavad tulevikus. eelarve täitmisele heakskiidu andmine ei ole lihtsalt vormi küsimus, tegemist on tähtsa ülesandega, juhtimispoliitika vastutustundetu avalike vahendite kasutamine ei ole mitte mingil juhul lubatud ja ja see kehtib EASA jaoks nii nagu kõikide teiste institutsioonide jaoks. suur tänu! ja järgmisena saab sõna proua von Krahman-Taubaudel, palun! suur tänu! juhataja, kallid kolleegid, Euroopa Liidul on vaja toimivat ning tõhusat Euroopa varjupaigaküsimuste tugiametit. nii kodanikud kui meie Euroopa Parlamendi liikmed eeldame, et kõik institutsioonid peavad kinni eetilistest, finantsilistest ning teistest eeskirjadest Euroopa Liidus. ning ma tahaksin tänada EASO uut direktorit Nina Kriorit ning nende juhtkonda tehtud raske töö eest. Nad lähtuvad oma tegevuskavast ning on saavutanud märkimisväärset edu, nagu eelkõnelenud kolleegid juba mainisid. praegu on EASO kasvamas, nende eelarve on kasvamas, kui ka inimressursid on kasvamas ja neil on vaja teiste institutsioonide toetust selleks, et nad muutuksid selleks ametiks, keda meil on vaja, ametiks, kes täidab oma ülesandeid, oma kohustusi ning toetab liikmesriike ning nende ametivõime ning kolmandate riikide ametivõimed ning varjupaiga taotlejaid, kes Euroopasse tulevad, et abi saada kui me mõtleme selle peale, millist EASO-t me soovime, siis tõesti, me ei tohiks anda kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele oma heakskiitu. aga samas ootan pikisilmi kahe tuhande kahekümnenda aasta märtsikuud, et siis lõpuks ometi saaksime EASO eelarve täitmisele oma heakskiidu anda. aitäh, Kuus. That's why I sehr verehrter herr präsident meine damen und herren! lugupeetud president daamid ja härrad ma meenutaksin teile et praegu me räägime kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisel heakskiidu andmisest EASO-le. me ei räägi sellest, et kellegi elu oleks ohus või et me soovime siin EASO-t kinni panna, nii et äh, ma ei saa üldse aru, miks siin seda kõike nii äh, elu ja surma küsimusena näidatakse, me räägime siin tõesti ainult eelarve täitmise heakskiitmisest ja kui ma aru saan, siin õigesti, siis siin oli tõesti finantsprobleeme kulutuste ja tuludega ning äh, on täiesti selge, et kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarvega oli probleeme. raportöör ütles ka juba seda, et äh, üle kümne protsendi äh, väljamaksetest ei olnud õigesti tehtud ja juba sellepärast, et neid vahendeid korralikult ei makstud äh, Äh, ei saa me heakskiitu anda ja sellepärast on see küsimus väga lihtsalt lahendatud. aitäh! ja nüüd saab sõna Richard Tšernetski, palun. suur tänu, juhataja, härra volinik, daamid ja härrad lugupeetud volinik, ma tahaksin tänada teid koostöö eest, teil on tugev isiksus, teil on alati oma arvamus ning seda tuleb kõrgelt hinnata. on palju poliitikuid, kellel oma arvamused puuduvad. aga nüüd sisu juurde. tegemist on üsna erakorralise olukorraga, sellepärast et on harukordne, et ähm, kui ähm, direktor ametist tagandatakse ja peab tagasi astuma äh, ja tegemist on nii olulise ametiga, mille töö on väga ajakohane. pagulaste ja rändega seotud küsimused on väga paljude inimeste jaoks äärmiselt tähtsad küsimused, isegi nende jaoks, kes muidu poliitika vastu huvi ei tunne. nii et pole siis mingi ime, et nii paljud inimesed selle teemaga tegelevad. eelarve täideti, aga äh, samas tõdes, et need, kes kõige kõvemat häält teevad, ning teevad teistele ettekirjutusi rände osas, neil on ka kindlasti oma patud hinge peal. kolleeg Urban Crespo, suur tänu, juhataja. just tulin tagasi. saabusin just Lesbose pagulastelaagrist ja nägin oma silmaga, kuidas inimõigusi rikutakse, kuidas elutingimused on äärmiselt keerulised vabaühendused seavad küsimärgi alla EASO rolli sellega seoses. maksete teostamise puudulikkus, haldussuutlikkuse puudulikkus, personalikoolituse puudulikkus, süstemaatilised vead Süüria ning Iraagi kodanike vastu lähtuvalt nende rahvusest see paistab olevat Euroopa Liidude, Euroopa Liidu piiride, piiripoliitika väljaviimise tulemus. see häbiväärne lepe Türgiga on äh, just nimelt äh, sellise asja kaasa toonud, selli-, meil on vaja Euroopa varjupaigaküsimuste tugiametit, kus au sees oleksid äh, inimõigused, mitte Euroopa Liidu välispoliitika julgeoleku eesmärgid. kolleeg Lagos, palun suur tänu, juhataja. Euroopa varjupaiga küsimuste tugiameti probleem pole sugugi vähetähtis. see on suurepäraseks näiteks sellest, millised rahad liiguvad rändepoliitikas ning mis toimub sellistes valdkondades ei piisa sellest, et me lihtsalt paneksime oma kummitempli alla. tegelikult on vabaühendused ja rühmitused äh, toppimas käsi Euroopa Liidu taskutesse ning lihtsalt varastavad meie vahendeid. me ei tohi seda lihtsalt pealt vaadata, me peaksime need teemad saatma edasi prokuratuuri, sest et äh, on neid, kes pagulaste ja varjupaigataotlejate kurvast saatusest kasu lõikavad minu koduriigis ja sellega on seotud vabaühendused ja, ja need on lausa kriminaalsed, nii et nad tuleb kohtu ette tuua. järgmisena saab sõna härra Lopes Aguilar. suur tänu, lugupeetud juhataja, austatud volinik Oettinger meie oma komisjonis toetasime seda, et loodaks varjupaiga küsimuste tugiamet. see on üks osa Euroopa Liidu varjupaigapoliitikast. meie arvates peaks olema varjupaigapoliitika andmete põhine, me, me saaksime teha vahet sellel, mis on tõde ja mis seda pole ja meil on ühine varjupaiga ja varjupaiga taotlemise äh, süsteem, aga nõukogus on asjad jõudnud tupikseisu ning sellest on äärmiselt kahju. me vaatame praegu põhjalikult üle oma varjupaigapoliitikat, kava, püüame seda reformida, nii et kutsuksin komisjoni üles püüdma sellest tupikseisust välja tuua, tulla kontrollikoda on tuvastanud kahe tuhande kuueteistkümnenda, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda ja kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta eelarve täitmisega seoses vigu. iseäranis seoses avalike hangetega selliste ametite vaha, rahaliste vahendite juhtimine peab olema nii läbipaistev kui üldse võimalik. kodanikuvabadused, komisjon on toetanud seda ametit ja tahab seda teha ka tulevikus. ja järgmisena saab sõna kolleeg Simjok Bernhard. Euroopa Liidu asüülipoliitika on üks suur katastroof ja EASO on rahahävitusmasin nagu see raport ka väga õigesti näitab, meil ei ole varjupaiga küsimuste tugiametit, meil on vaja tagasi